Carlito. Siamo new. Good afternoon, colleagues. tere päevast, kallid kolleegid me jätkame oma istungiga ja liigume edasi hääletuste juurde. hääletusi on äh, päris palju ja seetõttu ma tõesti palun, et kõik teeksid koostööd, et me saaksime kiirelt edasi liikuda. esimene raport on äh, see Limovitši raport, üks muudatusettepanek, mille ma panen hääletusele ja nimeline hääletus on nüüd alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja äh, nüüd on see dokument vastu võetud nõukogu ja parlamendi vahelise kokkuleppe alusel ja liigume edasi Tarabella raporti juurde. Äh, kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja see on vastu võetud komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud ja nüüd seadusloomeline resolutsioon nimelise hääletusena, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. liigume nüüd edasi Fleckensteini raporti juurde. muudatus üks sada nelikümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. liigume edasi äh, hulga muudatusettepanekute juurde. Äh, üks kuni sada kolmkümmend viis, täpsed numbrid on äh, ära toodud hääletusnimekirjas, kes on poolt, vastu, erapooletud ma kontrollin selle hääletuse üle, niisiis kontrollime, avan elektroonilise hääletuse. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. Äh, nelikümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud muudatussada kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. komisjoni ettepanek nelikümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend D, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. sada nelikümmend üks D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. sada viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud sada viiskümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd lõppenud. ja see on tagasi lükatud sada viiskümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud muudatusettepanek sada nelikümmend seitse ja sada nelikümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kolm langeb ära, äh, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanekud äh, sada kümme ja sada kaksteist kuni sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis langeb ära ja nüüd sada viiskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nimeline hääletus sada nelikümmend üheksa, kes äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud ja nüüd liigume edasi hääletuse juurde, hääletame nimeliselt komisjoni ettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud ja annan sõna raportöörile härra Fleckensteinile. palun. But now austatud president vastavalt kodukorrale äh, artiklile äh, teen ma ettepaneku lõpphääletus äh, edasi lükata ja tahan teha ettepaneku algatada kohe ähm, institutsioonide vahelised läbirääkimised suur aitäh ja ma panen raportööri taotluse hääletusele ja see on nimeline hääletus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. niisiis eh, see teema läheb tagasi komisjoni, et eh, oleks võimalik alustada institutsioonide vaheliste läbirääkimistega. suur aitäh kolleegid ja liigume edasi Gualtieri raportiga. kõigepealt muudatusettepanek kaks, esimene plokk, eh, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja see on vastu võetud. liigume nüüd edasi komisjoni ettepaneku juurde, sest et teine plokk langeb ära, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd äh, seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud, aitäh. liigume nüüd edasi Javori raporti juurde ja kõigepealt muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. ja see on vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks, kolmes osas esimene osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on avanud, avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud muudatusettepanek neli D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud see oli selge tulemus, aga jah, selleks, et kõik oleksid rahul, kontrollime siis seda hääletust. avan hääletuse kontrolliks elektroonilise hääletuse. Äh, hääletus on lõppenud. ja tõesti, ma pean vabandama tõesti, teil oli õigus, see on tagasi äh, lükatud. ahaa, ja ma siiski ütlesin tagasi lükatud. Äh, no suur aitäh toetuse eest ja kinnituse eest, mul oli siiski õigus, pean ma ennast ka parandama. liigume edasi kuus D, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. seitse D, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. palun äh, avame hääletuse. hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. neliteist poolt? ahah, te tahate kontrollida ettepanekut kolmteist, hea küll, kontrollime muudatusettepanek kolmteist. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. liigume nüüd edasi neliteist järgmiseks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd lõige seitsekümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. liigume nüüd edasi, kallid kolleegid, järgmiseks on äh, Milneri raport, kõigepealt muudatusettepanek neli, alternatiivne resolutsiooni ettepanek, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime seda siiski, et äh, kindel olla, niisiis teine osa ja kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. lõige seitse, esialgne tekst, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. lõige kaheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, erapooletud, vastu võetud. kontrollime ja palun avame hääletuse. hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime. avame hääletuse. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. lõige kümme kolmes osas, esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, kontrollime teist osa. avame hääletuse. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? vastu erapooletud ja see on vastu võetud. lõige üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. Äh, lõige kaksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. Äh, vastu võetud kolmteist, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt. vastu. erapooletud, äh, seda kontrollime, kontrollime teist osa, avame hääletuse hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. lõige neliteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kolmas osa, kes on poolt? vastu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 erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, lõige kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, lõige kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, lõige kakskümmend kuus, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmas osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, esimene osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, lõige kolmkümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda siiski, ma ei saanud päris selgelt tulemusest aru. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. lõige kolmkümmend neli, kes on poolt, esimene osa siis. vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige kolmkümmend kuus, ei siiski kontrollime eh, muudatusettepanekut kolme ja palun eh, näidake selgemalt käega, eh, kas te olete poolt või mitte, niisiis hääletus on lõppenud, muudatusettepanek kolm osas ja see on vastu võetud. liigume edasi. lõige kolmkümmend kuus nimeline hääletus. hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud. viide üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu erapooletud, kontrollime muudatusettepanek ühte, avame hääletuse. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. põhjenduspunkt A nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. põhjenduspunkt B hääletus on alanud, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. põhjenduspunkt C, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. põhjenduspunkt E kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, põhjenduspunkt F, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud põhjenduspunkt H, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, põhjenduspunkt L, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kontrollime teist osa. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud äh, põhjenduspunkt B, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, põhjenduspunkt Q, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, äh, põhjenduspunkt T, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaks siis V, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt X, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. põhjenduspunkt Z, kes on poolt, esimene osa, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna läheb hääletusele meil, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. kallid kolleegid, läheme nüüd Hannibali raporti juurde ja alustame kolmanda, kes poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kontrollime üle. elektrooniliselt hääletus algas, kolmas muudatusettepanek. hääletus lõppes tagasi lükatud. esimene lõige, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmas osa nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, teine lõige, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. viies lõige, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kuues lõige, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsmes lõige, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kaheksas lõige, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kümnes lõige, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheteistkümnes, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheteistkümnes lõige, viies osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies osa nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmeteistkümnes lõige esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viieteistkümnes lõige poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, esimene muudatusettepanek plokk, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõige seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateistkümnes lõige, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime siiski üle, hääletus algas üle kontrollimiseks. hääletus lõppes. vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateistkümnes lõige poolt, vastu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 hääletus lõppes. vastu võetud lõige kolmkümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolmkümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, kolmas osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse nimelise hääletusega hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud lõige kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa nimeliselt hääletusel, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. lõige nelikümmend, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige nelikümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige nelikümmend kolm, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus on nüüd läbi. vastu võetud, lõike nelikümmend kaheksa, kes poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, lõike viiskümmend, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend neli, esimene osa nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, lõige viiskümmend kuus, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend seitse, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend üks, kõik nimeliselt, esimene osa, hääletus algas, hääletus lõppes. heaks kiidetud teine osa, nimeliselt hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt C kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimelise hääletusega, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt G esimene osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B esimene osapoolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt R, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt kaks siis V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. hääletame resolutsiooni tervikuna nimeliselt, hääletus algas. hääletus lõppes ja seega on vastu võetud. aitäh, kallid kolleegid. me teeme väikese pausi ja siis hakkame pihta hääletuste selgitustega ja tundke rõõmu lõunast. kallid kolleegid, alustame minuti pärast hääletuste selgitusega, nii et ma palun kõik, kes selles äh, ei taha osaleda, lahkuge